selle äh, koosoleku protokoll esitatakse parlamendile järgmise täiskogu ist- äh,, alguses. kui vastu ei ole, siis kõik resolutsioonid, saadan need resolutsioonid inimestele ja organitele, keda siin resolutsioonis on mainitud. see Euroopa Parlamendi